Yes, good afternoon. Um, and the first item... tere kõigile, esimene punkt meie päevakorras täna pärastlõunal on arutelu kahe tuhande üheksanda aasta eelarvele eh, heakskiidu, eelarve täitmisele heakskiidu andmine, räägime sellest kõigest korraga, meil on siin üksainus raportöör, härra Ööri, annangi kohe sõna teile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 sest äh, ajakasutuse seisukohast oleks niimoodi praktilisem. Õnneks võin ma öelda, et et mul ei ole tegelikult äh, eriti midagi öelda. mul oleks jagada teiega ainult häid uudiseid. suuri probleeme sellega ei ole, millest ma peaksin teid te, teid teavitama me võtsime äh, ühendust Kontrollikojaga seoses erinevate institutsioonide eelarvega, aga samas siiski on üks üldine probleem ja see on ka põhjus, miks ma kunagi tähelepanu sellele ka juhtisin, et selles osas, mis puudutab sotsiaalkulutusi, siis meie teeme omalt poolt kõik võimalikku selleks, et meil oleksid vajalikud vahendid. et need vahendid oleksid olemas, aga millel ma ka tähelepanu juhtisin, et tihti ei kasutata ära neid vahendeid need vahendid, mis sotsiaalvaldkonnas ja tööhõive valdkonnas meie käsutusse antakse, siis eriti positiivne see ei ole, kui neid vahendeid ära ei kasutata ja eriti just uue eelarve valguses. minu esimene märkus puudutab seda äh, kasutamismäära üheksakümmend seitse koma üks protsenti, aga samas vaatamata kriisile sotsiaalfondi rahasid sajaprotsendiliselt ei suudetud ära kasutada ja samas kahjuks on ka veel eh, selliseid eh, eksimusi ja vigasid ja nendele me ka raportis tähelepanu juhime. et eh, aga samas vigade arv on vähenenud viiekümne neljalt protsendilt kolmekümne kuuele protsendile, tegemist on positiivse tendentsiga ja me oleme palunud ka komisjoni, et komisjon kiirendaks oma programmi, mis puudutab finantsjuhtimise parandamist ja et ka vastavad otsused õigel ajal vastu võetaks. kaks tuhat, seoses meie programmiga Euroopa kaks tuhat kakskümmend on meil vaja väga palju ära teha ja selleks on võimalik ära kasu-, kasutada ka erinevaid sotsiaalvaldkonnale ette nähtud vahendeid. tõsi see on, et Euroopa Liidus on väga mitmeid erinevaid vahendeid, Ehm, mida me saame kasutada erinevate eesmärkide saavutamiseks, ükskõik kas siis sotsiaalühtekuuluvuse valdkonnas või muus valdkonnas. tegemist on alati suhteliselt suurte summadega ja me peame väga täpselt panema paika nii oma eesmärgi kui panema paika ka oma prioriteedid. ja muidugi meie kõige tähtsamaks prioriteediks, esmaseks prioriteediks on töökohtade loomine Äh, nii et, et tegelikult me võime öelda, et me võime täheldada praegu ka positiivset ten-, tendentsi. nii, me palusime ka kontrollikojal kõike seda kontrollida ja vaadata, et mida on võimalik veel ära teha sotsiaal- ja tööhõivepoliitika osas ja võib-olla kontrollikoja abiga saame me mõista ka seda, miks ei ole meie kasutuses olevaid või me vahendeid ära kasutatud sajaprotsendiliselt. nüüd, kui me vaatame erinevaid institutsioone, siis kõigepealt on CDFOP, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus kellega mm, seondub ka mõningaid probleeme. siis nende puhul tuli üks miljon kuussada tuhat eurot tegevuskulusid tühistada. et äh, selles osas ma arvan, et peaks parandama selle kutseõppe arenduskeskuse toimimist. meid huvitab ka koostöö Norra ja Islandiga. me tahaksime teada, et kas on veel täiendavaid kokkuleppeid, lepinguid, mida on kavatsus allkirjastada. väga tähtis on see, et need institutsioonid teaksid täpselt, millised vahendid nende käsutuses on ja et nad saaksid panustada sellele, et kõik äh, need vahendid ka tulemuslikult ära kasutada. mis puudutab Dublini fondi, siis alguses olid meil erinevad arvamused selle kohta, mis puudutab nende arvepidamist me oleme teinud suuri jõupingutusi selleks, et, et Dublini fondi osas oleks ka parem teavitamine ja et finantsreegleid, finantsreeglid oleksid tasakaalus. nii või teisiti ma ei näe mingisugust põhjust, erilist põhjust neid kritiseerida Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur. ka siin nende käsutuses on olnud väga ulatuslikud vahendid, tegevuskuludest kaheksateist protsenti, see on siis kolm koma viis miljonit eurot, on selliseid tegevuskulusid, mis tuleb üle kanda järgmisesse aastasse. mis puudutab ka planeerimist, siis see jätab äh, selle agentuuri puhul teatud mõttes soovida. aga põhimõtteliselt on nad oma tegevuses jäänud reeglite piiresse Euroopa koolitusfond, Euroopa koolitusfondi puhul võib ka öelda, et mingisugust probleemi sellega ei ole, äh, on täpselt jäetud äh, truuks äh, paika pandud reeglitele. ja erinevad finantsoperatsioonid on seadustepäraselt aset leidnud ja ka vajalikud selgitused on selle kohta antud kontrollikoja andmetel kontrollikoda on teinud äh, märkusi äh, ümberpaigutamise osas, aga see institutsioon on juba ise äh, kohaldanud finantsmääruse rangemat tõlgendust nii et selles kontekstis, mida meie võiksime öelda, on see, et nad on õigel teel, võiksime neid julgustada ka edasi niimoodi toimima. ja muidugi tuleb meelde tuletada seda, et tuleb jääda ettenähtud reeglite piiresse. mis puudutab äh, halduskulusid ja personalikulusid, siis tõsi see on, et seda on raske ette planeerida, aga mingeid tõsiseid probleeme siin ei ole. nii et kokkuvõtteks, mis me võime öelda, et äh, tõsiseid probleeme ei ole, finantsjuhtimine toimib hästi. ja me ei ole täheldanud äh, tõsiseid rikkumisi, nii et minu üldine märkus oleks see, et need fondid, mis on nende käsutusse antud, on eesmärgipõhiselt kasutatud. Uh... suur aitäh ja nüüd lühidalt sõna ka härra Petanellile, kui ta tahab vastata küsimustele, mida esitas härra Ööri või kui tahab teha lühikese märkuse. proua esinaine komisjonil on hea meel selle üle, mida tõsi, täheldas ka mm, raportöör, mis puudutab eelarve täitmist kahe tuhande üheksandal aastal ja paremuse poole liikumine ei puuduta ainult seda, et eksimuste määr on väiksem, sest eksimuste määr nii või teisiti on erineva aastati, aga paranemist äh, võib näha kõigi näitajate osas, mida äh, Kontrollikoda on välja tuul-, välja toonud. esimest korda on sel aastal ka suurem äh, läbipaistvus ja läbipaistvuse näitajad paranemist on rõhutatud ja raporti lisas on ära toodud just sotsiaalfondi puudutav ja ühtekuuluvuspoliitikat puudutav et tegemist on sellise valdkonnaga, mis on, mida puudutab shell management ehk jaotatud juhtimine, nii et siin võib olla ka eksimuste määr kõige suurem. komisjon on täiesti teadlik sellest, et ei ole täies määras, määral ära kasutatud vahendeid ja see võib tuleneda väga paljudest põhjustest, näiteks abikõlbulikkusest, mis teinekord on programmide elluviimist edasi lükanud, aga üheks põhjuseks on ka see, et komisjon on olnud äh, oma järelevalves kontrollisüsteemides rangem ja teinud seda ka äh, parlamendi äh, selgesõnalisel palvel, sest kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve heakskiitmisega oli meil probleeme ja, ja parlament nõudis komisjonipoolset ranget ja äh, sihikindlat tegu, tegutsemist, mis puudutas vahendite mittekasutamist ja nii et me oleme, suhtume, vaatame täiesti lootusrikkalt selle, selle aasta eelarve poole ja järgmiste aastate poole. et ma arvan, et see oligi põhiliselt kõik, mis ma öelda tahtsin, et ma olen valmis vastama teie küsimustele um,. Ähm, Monsieur uh, äh, Kingergans and uh, äh, Maren Haakin uh,. Äh, nüüd järgmine kõneleja ning seejärel Marian Haak. suur tänu, äh, ma tahaksin nõustuda enam-vähem kõige sellega, mida ütles härra Tšaba Öri. mõned suurepärased ettepanekud on siin raportöörilt ja ma tahaksin lihtsalt ühte-teist juurde lisada. kui me alustame Euroopa elanike elu ja töötingimustest, siis raportöörile on väga tähtis, et ta tõesti on põhinenud oma töös kohtu seisukohtadel ja minu arvates väga hästi on ta sellega toime tulnud ning me toetame seda. mis nüüd puudutab kutsekoolituse sektorit, siis siin me toetame igakülgselt raportööri seisukohta, samuti ma arvan, et väga oluline on, et ta on nimetanud, et see fond on suunatud õiges, õigetele rööbastele ning et ta parandab tegelikult paljud oma tehtud vead ise ära. võib-olla mul on mõnede paari punkti kohta muudatusettepanekud, millega ma tulen välja hiljem. töö turvalisuse ja ohutuse agentuuri, agentuuri osas toetame samuti raportööri ettepanekut ja tõesti, Kontrollikoda on esitanud oma kommentaarid. alati on oluline, et agentuurid kulutaksid oma raha ära, aga et nad kulutaksid seda asjakohaselt. mõnedes, mõnedel puhkudel on muidugi võimalik ka raha paremini kasutada, kui seda on tehtud. me toetame kindlasti seda raportit, tuleme välja muudatusettepanekutega paaris punktis, aga üldjoontes oleme raportööri seisukohtadega nõus. suur tänu, proua! esinaine, kõigepealt ma vabandan, et ma täna nii hilja kohale jõudsin ma ei kuulnud kõike, mida härra Öri ütles, aga ma olen nõus kõigega, mida ta ütles selles osas, mida ma kuulsin, minu arvates on tegu väga olulise äh, raportiga ja härra Öri seisukohad erinevate fondide osas on tõesti igati asjakoha, igati asja kohased, oluline on tagada, et kõik finantstehingud oleksid kooskõlas seadustega ja ma arvan, et see on väga oluline, et ta sellele on tähelepanu juhtinud, juhtinud, ma igal juhul puu, toetan teda selles väga lühidalt esitan mõned omapoolsed märkused ja paar küsimust. kõigepealt Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fond ma olen vaadanud seda käsitlevaid raporteid aastat kaks tuhat kaheksa ja kaks tuhat üheksa, et saada teada, kas on mingisuguseid erinevusi, kas, kas see fond on tegutsenud vastavalt Kontrollikoja nõudmistele ja tundub, et seda nad on teinud. üks märkus, siin on öeldud, et kahe tuhande kümnenda aasta esimesel juulil võeti vastu erandite nimekiri. sellest ma ei saa täpselt aru, mida see tähendab ja ning ma tahaksin saada täpsemat selgitust, mida tähendab erandite nimekiri või erandite register, siis on mul ka küsimus värbamisprotsessi kohta ning e-, erinevate aastate maksete kohta, kuid ma tean, et täpselt sellesama fondiga oli eelmisel aastal seesama äh, seesama probleem, aga nad peavad oma struktuure teataval määral ümber tegema, et need küsimused lahendada, nii et tegelikult ma olen rahul sellega, mis nad praegusel hetkel on vastanud ja oleksin rahul, kui te siis selgitaksite mulle ainult seda erandite nimekirja küsimust. nüüd teine punkt, Euroopa Kutsehariduskeskuse, Kutsehariduse Arendamise Keskus, siin on samuti mõned Kontrollikoja märkused, mis ütlevad, et alates kahe tuhande, kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast, ütleb see fond, saab ta täielikult tegutseda vastavalt sellele, mida Kontrollikoda on talle ette kirjutanud. mina tahaksin teada, miks alles kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast, miks, miks neil nii kaua see aega võtab ja tammu-, samuti tahaksin küsida, kas nad on võtnud vastu niisuguse määruse, mis kohustab neid teavitama juhtivat organit kõikidest tehingutest, mitte ainult tehingutest, mis jäävad mingisugusest konkreetsest piirist alla või ülespoole, aga eelkõige ikkagi huvitab mind jah, et miks saab Kontrollikoja märkustele vastavalt tege-, tegutsema hakata alles kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast. nüüd Tööohutuse ja Turvalisuse Agentuur, selle osas mulle tundub, et mul küsimusi vist ei ole, ma olen rahul kõikide vastut-, vastustega ning lõpuks Euroopa koolitusfond, siinkord tahan jällegi öelda, et oma vastustes kontrollikoja märkustele on öeldud, et kahe tuhande üheksanda aasta eelarve planeerimine ja täitmine äh, viibis seetõttu, et oli probleeme agentuuri õigusliku alusega kas võiks keegi mulle selgitada, eh, miks see niimoodi on ja mul oli ka hea meel näha, et kõik need fondid ütlevad, et nad hakkavad edaspidi finantsmäärustest rangemalt kinni pidama ja see on suurepärane, loomulikult palus ka Kontrollikoda neil seda teha, kokkuvõttes tahan tänada veel härra, härra Öörit, see raport on suurepärane, võib-olla mul on ka paar muudatusettepanekut, aga üldjoontes olen kõigega nõus, suur tänu! suur tänu ja nüüd on taas sõna härra Ööril kommentaarideks ja vastusteks või või kui te soovite pärast neid arutada enne muudatusettepanekute esitamise tähtaega, siis ka see on igati vastuvõetav lahendus. härra Ööri aitäh, eriti tahaksin ma tänada kolleege kommentaaride eest. erandite register või erandite kandidaatide nimekiri. ma pean vabandama, ma ei oska praegu päris täpselt öelda, sellepärast et ma ei ole nii detailselt seda dokumenti uurinud, tundub, et Mariann on seda palju hoolikamalt teinud, aga ma teen selle endale selgeks ja tulen teie, tulen hiljem teie ette vastusega. aga ma arvan, et see mingisuguseid erilisi probleeme kaasa ei too. teine küsimus, mis puudutab küsimust, miks see programm kestab kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani ning kuidas on põhjendatud selle nii pikk kestmine? praegu ma ka ei oska teile sellele väga pikalt ja põhjalikult vaadata, aga ma võin igatahes välja uurida ja teatan teile hiljem, kas tegu on probleemiga või mitte. mul on väga hea meel, kui kolleegid esitavad muudatusettepanekuid, ja ma tahaksin ainult öelda, et eriliselt oluliseks peame me seda, et need agentuurid ja fondid on viimastel aastatel saanud väga suure kriitika osaliseks just, just äh, finantshalduse osas ja nad on lubanud oma vead parandada. ning kõik need, keda kontrolliti, on näidanud positiivseid arenguid. Nad liiguvad selles suunas, et äh, parandada need vead, mida, mida kontrollikoda, mille talle on nendele, millele kontrollikoda on nende tähelepanu juhtunud ja nagu juba öeldud proua Harkinile, ma vastan põhjalikumalt hiljem, loomulikult me kontrollime kõik täpselt järele, vaatamaks, kas on mingisuguseid probleeme selle erandite registriga või ei, aga ma tulen teie juurde hiljem tagasi täpse vastusega. väga lühidalt teen. ma, võib-olla mul on valesti meeles, aga minu arust olid nende fondide esindajad kohal kui me arutasime neid, nad tulevad, proua esinaine ütleb, et nad tulevad siia jaanuaris ja siis me saame nendega neid küsimusi arutada. hästi, kui rohkem küsimusi selles valdkonnas ei ole, siis kolmeteistkümnes detsember muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja vastuvõtmise tähtaeg esimene veebruar. suur tänu, härra Ööri ning me liigume nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on meie tänane viimane päevakorrapunkt ehk siis Euroopa koostöö kutsehariduse ja koolituse valdkonnas, et toetada Euroopa kaks tuhat kakskümmend aasta strateegia rakendamist ning ma annan sõna nüüd raportöör Nadja Hirschil. <laughs> Danke, Frau Vorsitzende ähm,. Ja, der Bericht zur beruflichen Bild-. suur tänu, proua esinaine siin räägitakse kutseharidusest Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia rakendamisel, tekst on nüüd olemas, variraportööriga tegime väga tihedat koostööd, paraku teda täna siin kohal ei ole, aga teen siin siiski paar märkust ja meie külaskäik Cedefop oli ka väga kasulik just nimelt, siin me räägimegi sellest, et kutseharidusele tuleb anda hariduses koht, mida see väärib, kutsu, kutseharidus, haridus on väga oluline ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias ja me ei rää-, kui me räägime kvalifitseeritud tööjõust, siis me ei räägi mitte ainult kõrgkoolidest ja ülikoolidest, vaid ka noortest, kellel on kutseharidus ja kes on saanud kvaliteetset haridust, nii et kvaliteet on siin üks peamine mõiste selles äh, raportis ja ka komisjoni avaldustes. nüüd, milline olukord äh, on praegu kutsehariduse osas? põhiharidus peab andma inimesele piisavad võimed, mis võimaldavad tal jätkata enda harimist ka hiljem. nii et äh, põhiharidus peaks olema ikkagi selline, millele saaks edasi midagi ehitada kultuurikomisjon räägib siin ka äh, kutsehariduse kuvandist, mis on osades liikmesriikides äh, eriti kehv. aga tegelikult äh, kujutab see endast väga head alternatiivi kõrgkoolidele, seda muidugi tingimusel, et kvaliteet on tagatud. nüüd jällegi me räägime siin sellest, et peab võimaldama äh, üleminekuga kutsehariduselt kõrgkooli Saksamaal, kui meil on juba magister, siis on võimalik äh, minna edasi ka kõrgkooli. ja siis ma räägin kutsehariduse valdkonnas äh, saadud magistrikraadist. nii et need kaks teed ei peaks olema mitte paralleelsed, vaid peaks olema võimalik minna ühest filiaalist teise. nüüd probleemiks on ka koolist väljalangemine, see puudutab tegemist on siis noortega, äh, kelle hulgas on töötus eriti suur, on ka töötuid nende noorte hulgas, kellel on kõrgharidus, kuid olukord ei ole ikkagi nii tõsine. sama kehtib ka nende noorte kohta, kellel ei ole üldse haridust või kellel on väga madal haridus. nii et me räägime siin ligipääsust tööturule. nüüd, kui Euroopa Liit seda teemat tõeliselt äh, tõsiselt võtaks, siis peaks järgmisel, e-, järgmises eelarves olema ette nähtud ka katseprojekt, mis äh, räägiks äh, haridusest, koostöös äh, kooli, ettevõtetega, noorte endi, enditega ja samuti mm, noorte inimestega laiemalt. kõikidele nendele noortele tuleb anda oma võimalus, kõigil neil on potentsiaal, võib-olla ei ole seda lihtsalt siiamaani veel koolis ja piisavalt väärtustatud, aga potentsiaali neil on. nüüd hari, kutseharidus mm, ja elukestev õpe me oleme täheldanud, et teatud east edasi enda täiendamine aeglustub, aga tegelikult mida vanem on inimene, seda tähtsamaks muutub ka enda täiendamine. sest et äh, kindlasti ei tohiks, ei ole õppekavad ja ka äh, tööturu olukord enam nii staatiline, nagu ta seda varem oli, nii et inimesed peavad töökohta oluliselt tihemini vahetama me oleme tulnud välja siin uue mooduliga. idee seisneb selles, et töötajad ise saavad kontrollida, kui väärtuslikud nad hetkel tööturul on. näiteks kui keegi ei ole kümme aastat üldse enam ennast täiendanud, isegi mitte ettevõtte raames ja kui ta nüüd tahab kandideerida uuele töökohale, siis millised on šansid, et ta selle töökoha ka saab? töötaja peab olema täielikult teadlik sellest, millised on tema tugevad küljed ja nõrgad küljed, kus on tema puudujäägid, millises osas on tal vaja täiendõpet selleks, et olla atraktiivne ka tööturul, nii et selline äh, nimekiri nendest äh, pädevustest võiks olla internetis äh, sinna saaks kirja panna selle, millist täiendõpet on ta saanud, millised valdkonnad on puudulikud, mis osas oleks, oleks veel ta, tal vaja lisaharidust ja nii edasi nii et äh, idee on ikkagi selles, et töötajaid ei rahulduks vaid selle esialgse äh, väljaõppega, mis nad kunagi said. nüüd edasi, paindlikkus ja liikuvus, võime rõõmustada selle üle, et põhihariduse äh, mooduleid tuleks tugevdada tegelikult peaks olema võimalik noorel saada osa oma haridusest ka mõnes teises liikmesriigis ja see haridus, see omandatud haridus peaks kehtima ka tema päritolu liikmesriigis. nii et eesmärgiks peaks olema ikkagi tagada suurem liikuvus. näiteks noortel peaks olema võimalus viibida õpingute raames välismaal ühtlasi peaks paremini ära kasutama olemasolevaid äh, instrumente. Neid tuleb järjest edasi arendada. Europass näiteks äh, on olnud väga edukas, on äh, toodud suur hulk noori, kes seda instrumenti ka tegelikult kasutavad. nüüd veel üks aspekt. kvalifikatsiooni vastastikune tunnustamine liikmesriikides kutsehariduse osas, see peab olema võimalik, peab olema võimalik omandada kutseharidus ühes liikmesriigis, äh, samas töötades näiteks teises liikmesriigis hiljem, nii et siin on teatud lüngad, mis tuleks täita. Äh, siin tuleb kindlasti rõhutada ka mitteametlikku ja vaba haridust sest et siiamaani ei ole tegelikult selles valdkonnas üldse mingit tunnustamist toimunud. nüüd edasi rahastamisküsimus läbi Euroopa Sotsiaalfondi, aga me teeme siin ka selge ettepaneku, et kuna mõnedes liikmes, mõned liikmesriigid on üritanud seda juba teha, siis peaks olema võimalik äh, ikkagi tulla välja äh, sertifikaatidega, mis võimaldaksid täiendõpet ja nende noorte ligipääs haridusele, kellel ei ole eriti palju rahalisi vahendeid. nii et paari sõnaga, see on see, mida ma asjast arvan. kindlasti ootan suure huviga arutelu parlamendiliikmetega, eriti variraportööridega ja ka kõiki muudatusettepanekuid, mis aitavad selles valdkonnas edasi liikuda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 tegemist on väga olulise teemaga, eriti kui me vaatame töökohtade kadumist üle terve Euroopa ja selle mõjusid, nii et tegemist on siin ühe peamise küsimusega, millega peaksime tegelema meil peavad olema võimalik, meil peab olema võimalik pakkuda paindlikku haridust ja haridust, mis vastab ka tööturu nõuetele. kui on uusi võimalusi, siis peab nendest ka kinni haarama, selleks et inimesed pöörduksid tagasi tööturule. kutseharidus kujutab endast siin olulist ressurssi, kindlasti tuleme välja ka omapoolsete muudatusettepanekutega, aga Euroopa koolitusfondi siin juba mainiti ja kui ma õigesti aru saan, siis korraldavad nad ka kon-, konverentsi, kus nad räägivad sotsiaalsest kaasatusest. nii et tegemist tõesti väga olulise teemaga ja ma arvan, et kõik kindlasti pühenduvad sellele teemale. nüüd palun härra Kozlovski. E, e, suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine, kallid kolleegid, tahaksin tänada kolleegi proua Hirši tema raporti eest, mis käsitleb koostööd kutsehariduse valdkonnas ja seda laiemalt Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia raames. tegemist on väga hea ähm, raporti projektiga, kus on võimalik identifitseerida selged suunised tulevikuks me näeme sellest raportist, et peame andma endast kõik selleks, et kutseharidus suudaks praeguste väljakutsetega hakkama saada. meie variraportil on tulnud välja ettepanekutega, olen ka ise teinud ettepanekuid, ma loodan, et raportöör neid ka arvesse võtab. me peaksime kindlasti siin rõhutama partnerluse rolli, räägin partnerlusest kohalike omavalitsuste, ettevõtete vahel. Need partnerlussuhted on väga olulised, kui me tahame kutseharidusega midagi peale hakata. ja kutseharidus on väga oluline ka ettevõtlusvaimu edendamisel ja ka selles osas, et inimesed ähm, harjuksid pidevalt enese täiendamisega. me peaksime ka kaaluma siin ka mingisugust äh, hinnangumehhanismi, millega saaks hinnata kutsehariduse kvaliteeti ja võib-olla ka Euroopa Sotsiaalfond võiks olla paindlikum, sest et tööturg muutub pidevalt ja ka meie peaksime äh, uuenduslikumalt suhtuma äh, kutsehariduse rahastamisse. minu märkused kindlasti muudaksid raportit veelgi paremaks, aga igal juhul juba praegu see raport on väga korralik ja tahaksin tänada raportööri selle eest. proua Talli, palun. tänan, proua esinaine. minu kolleeg Emily Turunen ei saa paraku täna kohal olla ja ta vabandab, palub vabandada ennast mina edastaksin temapoolse arvamuse. üldjoontes me suhtume positiivselt sellesse raportisse ja me arvame, leiame, et raport liigub õiges suunas ja selles raportis käsitletakse enamust kesksetest küsimustest, mis puudutavad koolitust ja kutseharidust. aga samas on meil siiski mõningaid teemasid, mis me tahaksime välja pakkuda ja mille osas me sooviksime detailsemat analüüsi kõigepealt me arvame, et on väga tähtis see, et kutseharidus peaks olema äh, tasuta ja juurdepääsetav kõigile. me tahaksime rõhutada ka neid probleeme, millega noored kokku puutuvad, kui nad äh, äh, sisenevad tööturule ja rõhutada seda, et kuivõrd tähtis on just selliste noorte jaoks kutseharidus. me tahaksime omavahel siduda ka seda, kui tähtsad on need teemad ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia raames. Euroopa koostöö kutsehariduse ja koolituse osas selleks, et toetada Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat on väga tähtis ja me sooviksime, et oleksid omavahel tihedamalt seotud kaks asja selles raportis. kõigepealt on vaja rõhutada vajadust, et ettevõtted investeeriksid oma töötajate koolitusse. et ainult üksikisik ei pea vastutama oma koolituse ja kutsehariduse eest, vaid see peab olema jagatud vastutus. ja ettevõtted peavad osalema ka täiesti selgelt selle finantseerimises, ehk siis oma töötajate täiendkoolituse finantseerimisel koolituse ja kutsehariduse programmid tuleb välja töötada tihedas koostöös kõigi erinevate osapoolte vahel. selles peavad osalema haridusasutused, tööandjad, ametiühingud ja kõigi pädevuse tunnustamine on esmatähtis küsimus ja meil on kavatsus esitada ka sellekohane muudatusettepanek. ja äh, tuleb tähelepanu juhtida ka kasulikele kogemustele, segasüsteemid Saksamaal, Austrias ja kutsuma üles arvesse võtma selliseid kogemusi. ja kasu, neid kasutama ka teiste liikmesriikide poolt, kui nad reformivad oma koolitus- ja haridussüsteeme. ja äh, raport võiks üles kutsuda koostama äh, kutseõppe ja sellise koolituse jaoks ka äh, selgemat õiguslikku raamistikku. suur aitäh, Marian Harkin, palun. suur aitäh, teen väga lühidalt. kõigepealt tahaksin õnnitleda raportööri väga hea töö eest, kõik olulised küsimused on siin ka käsitlemist leidnud, kõigepealt on mul suur rõõm näha, siin äh, räägitakse ka mitteametlikust haridusest, mida tuleks laiemalt tunnustada. see on väga oluline, et mitteametlik ja vaba haridus äh, siia sisse jääks, et neid tunnustataks. ja samas liinis äh, siin lõikes kakskümmend kolm räägitakse Kopenhaageni protsessist. see on loomulikult väga positiivne see võimaldab äh, kodanikel liikuda ühest liikmesriigi, riigist teise, samas äh, tuginedes äh, samadel alustel kui oma koduliikmesriigis. ja te räägite ka kutseharidusest internetis, seda, sellest ma ei tea midagi Ehm, ma vabandan, et telefon helises, aga kõik ehm, lennud on siin tühistatud ja küllap mind informeeritakse siis sellest, kuidas koju jõuda. aga jällegi see, et siin räägitakse ehm, tasakaalust tööelus, see on väga hea ja olen ka nõus sellega, kui ta kutsub üles haridus- ja kutseharidusvautšeritele nii et kokkuvõttes väga hea raportöör, raport ja tänan selle eest raportööri. nüüd, kas komisjonist palun, härra Delgado sooviks sõna? Good afternoon, thank you, chair. tere, suur tänu. see dokument, millega te töötate, tuleneb ka meie teatisest, mis avaldati selle aasta algusel Belgia kutseharidusega tegelev minister kogun-, koguneb teiste kaasatud isikutega prüges ja see hinnang, mis teie olete andnud, läheb täiesti kokku sellega, mida on öelnud komisjon. kui me räägime kutseharidusest ja kutseõppest, strateegia kaks tuhat kakskümmend äh, kontekstis, siis äh, tuleb see sellele tingimustele vastavaks teha. ja ma arvan, et teie raport äh, tegelikult juba toob peamised küsimused välja. näiteks interneti tähtsus, kutsehariduses kvaliteedi tähtsus, üks nendest probleemidest, mis kutseharidusega on, on see, et see peab muutuma atraktiivsemaks eriti praegusel hetkel, kui töötusmäär on väga kõrge. see puudutab eriti noori inimesi ja me oleme näinud, kuidas oskuste ja ähm, kättesaadaval olevate töökohtade vahel tööturul on tõeline erinevus mm lihtsalt on nii, et mõningaid ameteid peetakse vähem atraktiivsemaks, ka palgad ei ole võib-olla võrdväärsed ja järgmiste aastate jooksul tõesti kutsehariduse kuvandit peab muutma ja ka nende ametite kuvandit. aga loomulikult ei saa me siin alandada standardeid, kvaliteet peaks jääma endiselt heaks me peame võitlema koolist väljalangemise vastu, peame kaasama ka need inimesed, kellel ei ole võib-olla akadeemilises äh, keskkonnas olnud nii palju edu. ja väga õigesti mainite te siin veel ühte aspekti. Äh, peab olema võimalik liikuda ühest haridussüsteemist teise, näiteks kutseharidusest kõrgemasse haridusse. kui me seda ei teha ei suuda, siis me ei suuda ka muuta kutseharidust piisavalt atraktiivseks ja ei suuda sinna tõmmata piisavalt palju inimesi. nüüd äh, konkreetsed märkused teie ettepanekute osas me toetame teie üleskutset suuremale liikuvusele, ma tahaksin tuua välja väga selged arvud liikmesriikide vaheline liikuvus puudutab nüüd vaid viit protsenti õpilastest ja see, millega tegeleb komisjon, see katab veel kaks protsenti ja me oleme väga kaugel eesmärkidest, mis on näiteks pandud paika kõrghariduse sektoris et kakskümmend protsenti üliõpilastest peaks liikuma liikmesriikide vahel. me oleme kaugel ka noorte liikuvuse programmi eesmärgist, milleks on pakkuda seda võimalust absoluutselt kõigile. nii et toetan teie üleskutset sellele, et kõikidel õpilastel oleks võimalus käia teises liikmesriigis, et see oleks tõeline teostatav võimalus komisjon tuleb järgmisel aastal välja ettepanekuga seada eesmärk piiriülesele liikumisele ja me üritame endiselt olla ambitsioonikad ja loodame, et Euroopa Parlament meid selle algatuse osas ka toetab. nüüd teine märkus, see puudutab koolitusse vautšerite süsteemi vastavalt äh, viimasele infole oleme me saanud aru, et ettevõtted kriisi kontekstis vähendavad oluliselt rahalisi vahendeid, mis on suunatud koolitusele. nii et see on selge näide meie tööturult nii et rahalistel põhjustel ettevõtted vähendavad vahendeid koolituseks ja see tegelikult aeglustab kriisist väljumist, sest et kui vähendada investeeringuid äh, töö, töö, töötajate äh, kvalifikatsiooni parandamiseks, siis äh, tegelikult paneb see ohtu meie majanduslikud väljavaated ja töökohad ka pikemas perspektiivis kindlasti Euroopa Sotsiaalfond saab siin mängida väga suurt rolli, seda tingimusel, et me tõesti keskendume tööturu vajadustele ja meie eh, riikide majanduse vajadustele. ja nüüd eh, üks küsimus, me ei saa päris hästi aru, mida siin mõistetakse punkti eh, üksteist all, kus te räägite elukestva õppe kontrollnimekirjast kas komisjoni kutsutakse siin üles äh, töötama välja kontrollnimekirja, mis sobiks kõikidele liikmesriikidele, kõikidele valdkondadele, ükskõik kas inimesed on äh, karjääri alles alustamas või on neil juba pikk karjäär selja taga. see on veidi segane ja me tahaksime ikkagi teada, et mida te täpselt äh, meil palute siin ette valmistada, suur aitäh! nüüd on sõna uuesti Nadja Hirschil, et vastata, palun! ja, vielen Dank, vielen Dank auch für die Vorschläge ähm.... suur tänu kõigi nende ettepanekute eest. me äh, võtsime teadmiseks kõik need punktid, mida siin käsitleti ja me loodame, et nad vormuvad ka muudatusettepanekuteks. mis puudutab neid kontrollnimekirju ehk checklist'e näiteks Europass on väga edukas olnud. Äh, ta on kättesaadav kõigis keeltes, teda saab alla laadida internetis. ja seda kontrollinimekirja saab kasutada selleks, et e, esitada oma CV või tutvustada oma pädevust mis puudutab täiendkoolitust, siis idee on ka selles, et seda saaks äh, internetis alla, alla laadida ja näiteks esitatakse küsimus internetis ja inimene siis vastab, et kas te olete juba osalenud täie, täiendkoolituse programmides jah või ei. kui vastus on ei, siis on täiesti selge see, et oleks vaja sellist täiendõpet, siis kui vastus on jah, siis tuleb järgmine küsimus, milliste, millisel täiendkoolitusel te olete käinud äh, informaatik, mingi, mingi muu milli-, millisel koolitusel te olete käinud? arvutialasel, meditsiini, mis iganes. nii et väga tähtis on, et oleksid sellised programmid, mis teeksid ülevaate sellest, et millised koolituse võimalused on olemas, niimoodi, et inimene saaks näha, millised võimalused ta on juba ära kasutanud, aga see, aitaks inimestel olla aktiivne ja ise otsida enda jaoks täiendavaid koolitusvõimalusi. see muidugi on ainult esimene etapp. teine etapp seisneks selles, et et oleksid vestlused kas mingi tööturuametiga või tööandjaga et esimene etapp töötaja jaoks oleks äh, saada iseenda jaoks ülevaade oma kvalifikatsioonist, et millised on need tühimikud või kus ma peaksin aktiivsem olema, millised on need valdkonnad, kus ma võiksin taotleda täiendkoolitust ja kus seda täiendkoolitust leida? suur aitäh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neliteist detsember ja muudatusettepanekuid arutame komisjonis kahekümne neljandal, kahekümne viiendal jaanuaril, viieteistkümnendaks märtsiks kompromissmuudatusettepanekud kahekümne viiendal vabandust, kuueteistkümnendal märtsil heakskiitmine komisjonis, suur aitäh kõigile, no sellega on tänane koosolek lõppenud, järgmine koosolek kahekümne neljandal jaanuaril kell viisteist null null. ja ma loodan, et kõik jõuate koju